kolleegid, tere õhtust, ma tervitan meie koosolekul teid. jätkame tööga, päevakord on olemas, muudatusi siia keegi sisse teha ei ole palunud. nüüd teine öö, päevakorrapunkt, lugege meie kont uudiste bülletäänist. ja ma palun, et pange valmis ka nüüd oma hääletuskaardid, sest meil toimub hääletamine. ja ma palun et teile kolmeteistkümnenda veebruari eh, koordinaatorite soovitused kinnitame kirjaliku menetluse korras, me saatsime need teile eh, e-postiga. kui keegi vastu ei ole, siis kohe kohtumise lõpuks loeme eh, need soovitused heaks kiidetuks ja nüüd kolmas päevakorrapunkt, see on Olafi määrus. jah, meil on mitu kohtumist olnud sel teemal, teema peaks olema teile tuttav ja raportöör ei soovi sõna. Äh, nii et saame kohe hääletama minna ja hääletame plokkidena ja siis muudatusettepanekud juba eraldi. kõigepealt plokk A, kes poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. plokk A toimub kontroll. kontrollime A-plokki. jah, vastu võetud plokk B, kes poolt? see on roheline B vastu era-, vastu võetud ja nüüd sada üheksateist, kõik on poolt, sada, sada üheksateist, sada üheksateist on järgmine. esimesel leheküljel hääletusnimekirjas, nüüd on kõik selle üles leidnud, jah, sada üheksateist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, number kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe kuusteist on hõlmatud, nii et langeb ära neljas poolt vastu erapooletud, vastu võetud. Jüri kakskümmend neli osade kaupa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksateist langeb ära, kui plokk A läbi läks. kaheksa poolt suulise muudatusettepaneku, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. number kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe seitseteist poolt, vastu. kontrollime libe seitseteist üle tagasi lükatud. Jüri kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Jüri kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Jüri kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. libe kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Juri kakskümmend üheksa langeb ära, kaksteist on suuline muudatusettepanek, vastu ei ole poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, Jüri kolmkümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, libe üheksateist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, Jüri kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu erapooletud, vastu võetud Jüri kolmkümmend kaks langeb ära, libe kakskümmend samuti. libe kakskümmend üks langeb ära. libe kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist langeb ära, Jüri kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kümme koos saja kahekümne neljaga poolt, vastu, erapooletud. kontrollime selle üle sada kümme ja sada kakskümmend neli koos. And it is rejected. tagasi lükatud. kakskümmend, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kakskümmend üks on tagasi võetud, sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime selle üle, sada kakskümmend kolm. The check is over. lõppes kontroll, tagasi lükatud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. vabandust, vabandust, vabandust, see langeb ära. sada kolmkümmend poolt, vastu, erapoolet, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime üle saja kolmekümne teise osa. And the check is over. kontroll lõppes, vastu võetud. kolmkümmend üks langeb ära, sada kakskümmend üheksa on juba hõlmatud. nüüd hääletame sada kakskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. ma arvan, et see on põhimõtteliselt hõlmatud, aga teise osa jah, vastu võetud, aga see kukub ise ikkagi ära. sada kakskümmend seitse langeb ära. juuri kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud libe kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. libe kakskümmend viis langeb ära, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks poolt vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, Jüri kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, libe kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, libe kakskümmend kuus. Check is over. kontroll lõppes, vastu võetud. nelikümmend üks poolt vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend üheksa langeb ära, nelikümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, juuri kolmkümmend kuus ja libe kakskümmend seitse langevad ära, nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud. kontrollime üle neljakümne viienda kontroll on läbi, tagasi lükatud. sada kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle sada kolmkümmend seitse. kontroll sai läbi, vastu võetud. Jüri kolmkümmend seitse langeb ära, sada kolmkümmend kuus langeb ära sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle, nelikümmend kuus. Check is over. kontroll sai läbi. tagasi lükatud. vabandust, et ei märganud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Liipe, suuline muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. libe kakskümmend üheksa ja Jüri kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. libe kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, libe kolmkümmend kontroll sai läbi, tagasi lükatud. libe kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kõik ei näita vastu võetud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 vabandust, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, see langeb ära hoopis. ja nüüd sada nelikümmend seitse suuline muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis langeb ära, sada nelikümmend üheksa langeb ära. Oh my god. Ja, können, wir müssen abstimmen 149. Ja, okay, we, we vote on one. nüüd sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. me peame hääletama saja neljakümne üheksandat tagasi lükatud. sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe. sada viiskümmend üks, kontrollime aga üsna selge enamus oli vastu võetud. sada viiskümmend kolm võeti vastu, libe kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, libe kolmkümmend neli ja juuri nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuus, kontrollime üle. oli küll selge enamus, aga. kontroll on läbi, vastu võetud Libi ja Jüri langevad ära, libe kolmkümmend kuus ja Jüri nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, libe kolmkümmend kuus, Jüri nelikümmend kolm. vastu võetud <clears throat> viiskümmend seitse suulise muudatusettepanekuga, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe kolmkümmend seitse langeb ära, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, suuline muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Jüri nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üks B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend seitse suulise muudatusega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm on hõlmatud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend viis. kuuskümmend neli, kontrollime üle it is adopted vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. libe kolmkümmend kaks langeb ära. juuri nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, libe kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, libe nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend langeb ära, libe nelikümmend üks langeb ära, Jüri nelikümmend kuus ka, neli, libe nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Juri nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kaks ja libe nelikümmend kolm ühesugused. kahes osas esimene osa langeb ära, kuna muudatus seitsekümmend üks võeti vastu ja viimane lause läheb kokku, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud libe nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime selle üle. seitsekümmend kaks. üks on puudu, tagasi lükatud üks, kuus, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. libe nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend neli langeb ära, libe nelikümmend kuus samuti, sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli langeb ära, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend viis, kontrollime. vabandust, see lükati tagasi. sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. libe nelikümmend seitse langeb ära sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. libe nelikümmend kaheksa langeb ära, sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend üheksa ja sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend ja libe nelikümmend üheksa langevad ära, sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kahe, kaheksakümmend üks ja sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, libe viis sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend üks on tagasi võetud, sada kaheksakümmend kaks ja libe, sada kaheksakümmend ja libe viiskümmend kaks poolt. kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Jüri nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa, kaks ja libe viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend viis kahes osas, esimene osa poolt, vastu, esimene osa langeb hoopis ära. esimene osa kukub ära kaheksakümne viiendal. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend viis. kahes osas esimene osa langeb ära. teine osa poolt, vastu, erapooletud langeb ka ära, vabandust, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend seitse, pool langeb ära. libe viiskümmend kuus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 vastu, erapooletud, vastu võetud, libe viiskümmend seitse langeb ära, libe kolmkümmend kaheksa on juba hõlmatud, suuline muudatus neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üks, sada kaks, vas-, vastu võetud sada kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kontrollime üle sada kolm. üks hääl on puudu. tagasi lükatud. kompromiss viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss viis vabandust, me otsustasime, et esimene osa kõigepealt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle teise osa. kontroll sai läbi, tagasi lükatud ja kolmas osa poolt, vastu eh,, kontrollime ka kolmanda üle. You cannot leave it open, colleagues. Don't leave. me hääletasime revideerimise poolt aasta hiljem. aga me peame ka kuupäeva ette nägema meil on revideerimine, aga keegi ei tea täpselt, millal. sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle sada kaheksa, üheksa. ja üks, kaheksa, üheksa. tagasi lükatud sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. juuri üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. juuri kaks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. libe üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Jüri kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Jüri neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. libe kaks langeb ära, sest me lükkasime Jüri neli tagasi, libe kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, libe neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, libe neli I am sorry, it's largely rejected even. I am sorry, I didn't see it jah, suuresti tagasi lükatud. Juri viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. libe viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Juri kuus on viie, libe viie peal mahtud, libe kuus poolt. libe kuus, kontrollime üle. libe kuus tagasi lükatud. juuri seitse on hõlmatud libe kuuega, juuri kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, juuri üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. libe seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. libe kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. juuri kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. juuri üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. libe üheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. juuri kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. juurde kontrollime üle sada kaheksa. kontroll sai läbi, tagasi lükatud. juuri kolmteist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. libe kümme, kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, juuri neliteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, juuri viisteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada üksteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle, sada üksteist, sada üksteist. üks, üks, üks. Still one missing. üks on puudu, tagasi lükatud. juuri kuusteist poolt, vastu, erapooletud. ma ei tea, sest kõik ei löö kaasa, kontrollime üle juuri kuusteist. üks on puudu. tagasi lükatud, juuri seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, libe üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, juuri kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, juuri üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, libe kaksteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, juuri kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle sada neliteist. vastu võetud, vabandust ei märganud. Juuri kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Juuri kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Juuri kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. libe kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. libe neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuusteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, libe viisteist suulise muudatusega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõppraport nimelise hääletusega. hääletus algas. suure enamusega vastu võetud ja suur tänu kõigile aitäh assistentidele, variraportööridele see ei olnud sugugi lihtne töö ja nüüd oleme hääletusega lõpule jõudnud. suur tänu. Uh, with... me jätkame meie koosolekuga jah, tahaks jätkata päevakorrapunktiga neli. ma tervitan väga südamest Älla Prinkatit Euroopa Kontrollikojas, kes tutvustab eriaruannet EFSi kohta, mida me oleme kaua oodanud. palun, härra Prinkat, nüüd on sõna teil. aitäh lugupeetud esimees, lugupeetud esimees, proua Kressle, lugupeetud eelarve kontrolli komisjoni liikmed, lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu teile kutse eest. mul on väga hea meel tutvustada teile Euroopa Kontrollikoja eriaruannet Euroopa strateegiliste investeeringute fondi kohta, EFSI kohta. me tahame EFSit koos äh, muuta edukaks, teha seda koos komisjoniga. EFSi moodustati kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, see oli üks osa Euroopa investeeringute plaanist. sellega taheti täita investeeringute lünka pärast finants- ja majanduskriisi, mis sai alguse kahe tuhande kaheksandal aastal. Euroopa Investeerimispank oli selle löömise aluseks ning seda juhib juhtkomi-, juhtnõukogu, kus on esindatud nii investeerimispank kui ka komisjon. alguses pidi EFSI kasutama ära kuusteist miljardit Euroopa Liidu eelarve tagatist ning sellel pidi, seal pidi olema ka viis miljardit Euroopa Investeerimispanga omavahendeid selleks, et mobiliseerida siis äh, selle abil kolmsada viisteist miljardit eurot juuliks kaks tuhat kaheksateist. strateegilised investeeringud, äh, VKE-d, äh, suurem osa Euroopa Liidu poliitikavaldkondi ning liikmesriiki pidi olema hõlmatud meie auditi eesmärgiks oli hinnata, kas EFSI suutis tõhusalt äh, finantsvahendeid äh, tagada ja äh, ligi meelitada ja me hindasime perioodi kahe tuhande viieteistkümnendast aastast, EFSI algusest kuni juulini kaks tuhat kaheksateist. ja me analüüsisime, et EFSI, analüüsisime EFSI tegevuse portfelli tegevusi intervjueerisime komisjoni ametnikke, Euroopa Investeerimispanga ametnikke, asjatundjaid kogu selles valdkonnas, konsulteerisime erinevate sidusrühmadega, ombudsman, regioonide komisjoni, Euroopa sotsiaal- ning majanduskomisjon, komitee ja äh, kohtusime ka erinevate parlamendiliikmetega, kes EFSI projekti vastu on äh, huvi tundnud, et saada aru, milline on parlamendi vaatenurk. ning suur tänu kõikidele, kes selles protsessis osalesid. EIB grupp suutis äh, üle viiekümne üheksa miljardi euro äh, koguda kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta juulikuuks ja kuuskümmend viis milja-, koma viis miljardit eurot juuniks kaks tuhat kaheksateist suudeti samuti kokku ajada. üheks, üheks teguriks oli eelarve tagatis, tegevuslik vabadus, investe-, investeeringute portfelli piiratud eesmärgid ning sujuv juhtimismudel ning koostöö promootorpankadega liikmesriikides. EFSI abil suudeti suurendada kõrgetasemeliste riskiga finantsoperatiivide arvu võrreldes varasemaga EIB-st, aga plaanides äh, paika pandud tulemusi siiski ei saavutatud. pakuti ähm, pikemaajalisemaid äh, laene, kindlustamata positsioone ning ähm, partnerid olid suurema riskimääraga, aga teisi kõrgema riskiga finantsprodukte eriti palju ei kasutatud. ja FCI asand, asendas osaliselt transpordi ja energia valdkonnas teised finantsvahendid ning komisjon ning Euroopa Investeerimispank peaksid tulevast tulevikus kattuvusi analüüsima põhjalikumalt EFSI infrastruktuuri ning innovatsioonivahendite ning Euroopa struktuuri ning investeerimisfondi finantsinstrumentide vahel. EFSI eesmärk oleks, oli olnud olla täiendav vahend ja see peaks olema kõrgema riskiga kui tavaline EIB tegevus, nii et projekt ei saaks kuskilt mujalt rahetust, rahastust. aga üks kolmandik projektidest, mis EFSIHK-i kaudu rahastati, oleks saanud nii või teisiti rahastuse. eelistati EFSIT selleks, et see oli kas odavam või tagasimakseaeg oli lühem. leidsime selliseid äh, EFSI projekte, kus äh, oli rahastamisvahendeid ka mujalt, ka isegi Euroopa Investeerimispanga enda teistest vahenditest. metoodika, mida kasutati selleks, et investee-, mobiliseeritud investeeringuid hinnata, äh, liialdas äh, lisainvesteeringutega reaalmajandusse ja kordaja tegurid samuti on üle hinnatud kui me räägime, mida EFSI äh, suutis mobiliseerida, siis äh, hinnati kogu EFSI saavutusi äh, laiemalt ning liialdatud kordajaga. sellisel juhul võib tekkida olukord, kus arve arvutatakse mitmekordselt ja puuduvad äh, konkreetsed äh, näitajad, mille kaudu äh, hinnata tegelikku mõju, see vähendab läbipaistvust ning muudab hindamisprotsessi keeruliseks. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal oli EFSI portfell investeerimispiirmäärade raames, aga geograafiline ulatus äh, EFSI tegevuses ei olnud piisavalt tasakaalustatud, enamasti said vahendeid suuremad Euroopa Liidu vii-, viisteist liikmesriiki ja nendest, nendest mõningad. ja see näitab, et tegelikult on meil vaja rohkem toetust, meil on vaja ka tehnilist abi neile, kes on vähem arenenud, seda on konkreetselt näha meie raportis leheküljel kolmkümmend seitse ja ka lõikes kolmkümmend neli kui ähm, oleks varem tegutsetud äh, ja ning äh, promootorpankadega koostööd tehtud, siis oleksid olnud tulemused paremad. kuna me ei saanud informatsiooni selle kohta, kui paljude projektide puhul öeldi ei, mis tagasi lükati, ei saa pilti laiemalt hinnata. meie järeldused olid, et EFSI tõesti suutis tõhusalt äh, täiendavaid investeeringuid mobiliseerida Euroopa Liidus, aga hinnanguliselt mobiliseeritud investeeringud ei võta arvesse asjaolu, et mõningad EFSI rahastatud tegevused asendasid Euroopa Investeerimispanga rahastatud tegevusi ning teiste Euroopa Liidu finantsvahendite rahastatud tegevusi ning äh, need projektid oleksid võinud saada rahastuse ka mujalt. lisaks sellele tuleb äh, võtta meetmeid selleks, et EFSI geograafilist ulatust parandada. Nendest äh, tähelepanekutest lähtudes soovitame teile kõigepealt edendada kõrgeriskiliste EIB toodete kasutamist EFSI raames, siis B soovime, et rohkem oleks äh, täiendavust Euroopa Liidu finantsinstrumentide ning Euroopa Liidu eelarve garanti vahel, teiseks äh, hinnata tuleks paremini seda, kas EFSI projekte oleks võinud mujalt saanud rahastada, teiseks äh, paremini hinnata seda, milliseid investeeringuid mobiliseeriti ja lõpetuseks äh, parandada geograafilist ulatust EFSI investeeringutes. meil on väga hea meel, et usaldasite meile selle ülesande ning Euroopa Investeerimispank ning komisjon on meie kõik soovitused heaks kiitnud ning äh, kaks meie soovitustest äh, B ja C on juba rakendatud. raporti avaldamine oli oluline, aga siiski ei ole see protsessi lõpp, hoiame arengul silma peal ning vaatame ka tulevikus, kuidas komisjon meie soovitusi praktikas rakendab ning Euroopa Investeerimispank samuti, aitäh! suur tänu, härra Prinkrat, see on tõesti väga huvitav aruanne. see tegelikult ei üllata meid, mis te ütlesite, sest see kattub ka meie muljetega, oleme seda küllalt palju arutanud, aga nüüd on meil, võib öelda, tõendid selle kohta meie raportöör on kolleeg Valli, palun annan teile sõna. suur tänu, esimees. tahaksin tänada ka Euroopa Kontrollikoda ning härra Brinkatit tehtud töö eest. juhiksin kõigepealt tähelepanu asjaolule, mis puudutab EFSi ühe täiendavust teie mainisite seda, teised Euroopa Parlamendi liikmed on sellest rääkinud meie varasemate arutelude käigus. raportis mainiti seda, et äh, oli projekte, mida oleks võinud rahastada muudest rahastamisallikatest, võib-olla ei oleks lihtsalt tingimused olnud niivõrd soodsad ning äh, see oleks läinud rohkem maksma täiendavus ei tähenda seda, et tuleks leida kõige soodsamaid rahastamistingimusi, vaid täiendavus tähendab seda, et äh, rahastada tuleb projekti, mis mujalt toetust ei oleks saanud. ja EFSI eesmärgiks oli ju siis äh, saada suurem hoog sisse investeerimisele Euroopas. EFSI üks selleks, et olla tõsiselt äh, tõhus, oleks pidanud tooma lisaväärtust see oleks pidanud tähendama seda, et rahastatakse kõrge riskimääraga projekte, mis äh, turult muidu toetust ei oleks saanud, sellepärast et äh, läbikukkumise risk oleks olnud liiga suur. see oleks aidanud parandada täiendavust erinevate rahastamisvahendite vahel ning vältida paremini projektide ja programmide kattuvust. EFSI on liikunud õiges suunas, me peame sellel programmil aga nüüd silma peal hoidma, et tõesti tekiks positiivne investeerimissünergia ning mõju Euroopa majandusele oleks hea. kontrollikoja raportist tuleb välja ka see, et erinevate investeerimiste, investeerimisprogrammide tegevus strateegiliste eesmärkide suunas peab olema paremini kooskõlastatud. me peame keskenduma jätkusuutlikkusele, mitte ainult majanduslikult, vaid mõeldes ka ühiskondlikule küljele. mõnikord need projektid, mida rahastatakse, on olnud äh, bio ümbertoitlemise tehased ja nii edasi ja nii edasi. Äh, ja on olnud tegemist ka fossiilkütuseid kasutavate tehaste toetamisega, mis on keskkonna seisukohast kaheldava väärtusega, me peame mõtlema ikkagi teadusuuringutele, energia ja ressursitõhususele. paraku praegu on EFSI rahastanud selliseid algatusi vähe. meie peaksime siiski mõtlema, kuidas liikuda Pariisi lepingul püstitatud eesmärkide saavutamise poole. me peame hindama, kas tõesti need projektid toovad täiendavat lisandväärtust ning milline on olnud nende mõju keskkonnale, ühiskonnale, majandusele. mis puudutab kordajategurit, siis Euroopa Investeerimispank on oma raportis näidanud, kuidas tegelikult peaks arvutused läbi vaatama. see metood, metoodika on huvitav ning äh, me peame põhjalikult analüüsima, kuidas tulemusi ei, ei, mitte arvestada kaks korda ja saada parem pilt sellest, milline on tegelik kord ja milline on tegelik öö, äh, mõju. kui me vaatame per capita sissetulekud, on pilt palju selgem, praegusel hetkel aga on pilt üsna eksitav. Euroopa Investeerimispank peab äh, rahastama siis, kui liikmesriikide tahand, tasandilt ei ole mingisuguseid rahastamisvõimalusi. selleks, et saavutada eesmärk kolmsada viisteist miljardit eurot, mida taheti mobiliseerida, oleks Euroopa Investeerimispank pidanud rahastama seitsmekümne äh, ühe miljardi võrra projekte mitte viiekümne üheksa miljardi abil. praegu aga näeme, et terve rida projekte võeti vastu ja seda tehti kahe nädala jooksul, seda on väga üllatav. sest tõesti olid kaks nädalat, kus toimus eriti intensiivne töö. me peame vaatama, kas Euroopa Investeerimispank saab võtta meetmeid äh, lähtudes nendest soovitustest, mida Kontrollikoda on teinud. me peame analüüsima projekte järgmisel mitmeaastase raamistiku raames põhjalikumalt ja küsima selgitusi kontrollikojalt. kontrollikoja president ütles et ähm, Euroopa Investeerimispank ei kavatsenud algul midagi investeerimisprogrammis InvestEU midagi noh, muuta. ma tahaksin selle kohta rohkem kuulda, ma olen kuulnud neid kommentaare, neid kriitikanooli. selleks, et Euroopa Investeerimispank saaks astuda vastu kõik kogu sellele kriitikale mis tema aadressil on tehtud. tuleb äh, konkreetselt vastata sellistele kriitilistele märkustele ning muuta suhtumist ning parandada käitumist. Euroopa Investeerimispank peab olema Invest EU programmi kõige olulisem partner ning tegema koostööd konstruktiivselt. kolleeg Pirinski, palun well,. You... suur tänu, proua esimees, nagu te ka ise täheldasite, selle äärmiselt analüütilise raporti järeldused on sellised, et ähm, meil on tunne, et me ei, ei näe neid esimest korda siin komisjonis ja see on probleem. nagu teiegi ütlesite, nüüd on olemas nii-öelda kohtuekspertide andmed ja härra Brinkatki juhtis tähelepanu sellele, et protsess ei ole veel lõppenud. ka härra Valli võttis äh, asjad samamoodi kokku. proua esimees, ma arvan, et see raport on heaks aluseks edasisele uurimustegevusele ning EFSI äh, analüüsile. ma ei taha rääkida pikalt. poetan vaid et eesmärgiks oli investeeringute lünka täita. ja hinnata tuli siis kriisieelset aega, kriisijärgset aega. ja samas ei saa olla piisavaid suuniseid selle kohta, milliseid programme on vaja, milliseid projekte on vaja selleks, et et näha, kuidas asjad äh, erinevates liikmesriikides ning piirkondades äh, arenevad ning kujunevad. see programm peaks olema selge lisandväärtust toov programm ning äh, me ei peaks kõhklema selle, kõhklema selles, kuidas seda lisandväärtust saab mõõta, kas tõesti olid mingisugused teised võimalused projekti rahastamiseks? härra Brinkat mainis möödaminnes ka seda, et kontrollikojale ei antud infot nende projektide kohta, mida ei võetud vastu. ja ma usun, proua esimees, et varem oleme juba rääkinud siin sellest, et millisel määral Kontrollikoda saab tegelikult tegelikku juurdepääsu äh, panga tegevusele selleks, et hinnata nagu kord ja koha, kohus äh, panga tegevust ning äh, aluslepingutest tingitud kohustuste täitmist. Need on, see on samuti valdkond, mille kohta tahaksin rohkem kuulda nii Kontrollikoja esindajatelt kui ka Euroopa Investeerimispanga esindajatelt. ma ei maininud alguses geograafilise ulatuse teemat, aga selge on see, et erinevate liikmesriikide võimekus neid projekte ellu viia on äh, siin väga suure tähtsusega ja see, et nõuandefunktsioone kasutati liiga hilja, vajab muidugi põhjalikumalt analüüsi. nii et mul on tegelikult tunne, et meil on vaja märkimisväärselt paremat planeerimistegevust fondi üle. oleme kuulnud ära erinevatel kuulamistel, kus on olnud kohal panga juhid. me oleme rääkinud sellest, et seal on räägitud sellest, et me oleme nõudlusepõhine pank, inimesed esitavad meile oma projektid ja me peame nüüd äh, mõtlema sellele, et äh, ka poliitilised eesmärgid peavad olema projektide juures määravaks, me ei saa ainult lähtuda sellest, kes tuleb ja midagi küsib. selliseid asjaolusid tuleb järgmise programmiperioodi jooksul arvesse võtma ning äh, tõstataksin seetõttu küsimuse, et kuidas me saaksime ennetavalt, süstemaatiliselt need teemad tõstatada teiste komisjonidega, kes asja vastu huvi tunnevad, regikomisjon näiteks ja, ja teisedki. aitäh. suur tänu, kolleeg Ajala Sender, palun. Sí, gracias, presidenta. Sí, yo, digamos, eh, confirmo lo que acaba de decir mi colega. Suur tänu. kolleeg Pirinski juba kõneles, ka mina tahaksin äh, nagu tema tänada Euroopa Kontrollikoda äh, selle raporti eest, mida meile tutvustati. mul on küsimus, mis puudutab äh, mõningaid elemente, millest siin ka räägiti. EFSi EFSis oli nõndanimetatud kuulus happ investeerimisvahend kas äh, härra Brinkat on saanud seda struktuuri analüüsida? sellele, see pidi olema Euroopa Investeerimispanga laadne mehhanism, mis oleks võimaldanud neil projekte ette valmistada. finants äh, seisukohast härra Prinkat, kas te saite hinnata seda elementi? see võis olla väga oluline osa sellest äh, EFSI algatusest. ja veel üks äh, asi, mille pärast muret täna, mis on EFSI-ga seotud, on see, et äh, EFSI oli suurepärane turundusprojekt Euroopa Investeerimispanga jaoks ning meie kahtlust, järeldused olid põhjendatud, et Euroopa Investeerimispanga traditsioonilisi tooteid samuti oleks võinud kasutada mõningate projektide puhul, nii et ähm, tegelikult EFSI seisukohast ei olnud see hea, sellepärast et EFSI oleks pidanud suutma äh, riskantsemate projektide elluviimist tagada ja EFSi eesmärgiks oli tagada just see, et Euroopa Investeerimispank ei pea nii kindlaid projekte ellu viima, vaid laiaulatuslikumalt ning julgemalt tegutsema. sageli me oleme kuulnud seda, et EFSi on väga edukas programm olnud, mina aga tahaksin teada, et kui jätkusuutlik on nende väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tegevus, kes on selle programmiga hõlmatud, kas nad tõesti kümne aasta pärast ka veel tegutsevad? ja mis puudutab uut finantsperspektiivi, siis meil on nüüd täiesti uued näitajad InvestEU puhul ning kogu süsteem mängitakse ümber. mida on teil selle kohta öelda? millised on teie soovitused InvestEU kohta? ning mind huvitab see, kuidas InvestEU äh, võtab arvesse meie muresid seoses EFSiga. Madam Chair, Mr Brinkert um,, honorable members. härra Kuhn, lugupeetud kontrollikomisjoni liikmed, lugupeetud esimees, suur tänu, et võimaldasite meil täna siia tulla ning vastata teie küsimustele ka mina tahaksin omalt poolt tänada Kontrollikoda ning kogu auditimeeskonda suurepärase tehtud töö eest. tahaksin tänada neid ka suurepärase ko koostöö eest kogu selle protsessi käigus. Euroopa Investeerimispanga jaoks oli see kogemus positiivne ning võin mõningaid asju teile siin selgitada. EFSI, lugupeetud daamid ja härrad on õigel teel ning liigub jõudsasti eesmärkide suunas, mis äh, poliitikud püstitasid. viissada äh, miljardit eurot äh, täiendavaid investeeringuid kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. esialgne eesmärk kolmsada viisteist miljardit eurot kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta keskpaigaks ületati ja esialgsed rahastamise eesmärgid jäid saavutamata, aga eesmärgiks see, see ei ole oluline, invest-, kõige olulisemad meie jaoks olid investeeringud. täiendavus peaks olema üks edu aluseid meil, kogemused näitasid, et et Euroopa Investeerimispank ei oleks saanud rahastada neid tegevusi ilma EFSita või vähemalt mitte samal määral ja vastuvõetavate tingimustega nii laenajate kui panga klientide jaoks. EFSI võimaldas pangal märkimisväärselt oma riski rahastamise tegevust laiendada ja ka riskitoodete valikut laiendada ja Euroopa Investeerimispanga riski rahastamine on kasvanud neljasaja protsendiga võrra mis enne EFSit oleks olnud täiesti võimatu. enne kui EFSi paika sai, võis äh, Euroopa Investeerimispank riskantseid tegevusi rahatada väga vähe, umbes kuus protsenti kogu meie rahastatavatest projektidest. kolmandaks, äh, tänu Euroopa Liidu tagatisele umbes kolmkümmend protsenti algatustest on nüüd siis eritegevused ja taristu algatuse raames olid seitsekümmend protsenti meie klientidest näiteks täiesti uued. liikusime siis mugavustsoonist välja, otsisime uusi klient, kliente, uusi investeeringuid, uusi projekte, mida rahastada ja ette valmistades järgmist mitte, mitmeaastast finantsraamistikku peame tagama omalt poolt selle, et me peame oma edu põhimõtetest kinni. me ei ole kunagi öelnud, et me ei muutu, juhtu, et me ei kohane oma tegevuses, me kunagi ei ütle, et me ei võta Kontrollikoja soovitusi arvesse, need on kõik põhjendatud soovitused, aga tahame omalt poolt kinnitada ka seda, et see, mis juba toimib, et seda ei hävitata ning seda, mis toimib hästi, jääb toimima ka tulevikus, samas parandades seda, mida tuleb parandada kontrollikoda hindas EFSit äh, kuni juulini kaks tuhat kaheksateist, tegemist on siis EFSi ühe hinnanguga. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpus Euroopa Parlament ning nõukogu toetasid EFSi pikendamist ning äh, parandamist. EFSi kaks punkt null jätkab oma tegevust ka äh, praeguse finantsraamistiku ajal kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani meil on EFSI määrus, mille eesmärgiks me peaksime esi-, mille eesmärgiks on parandada esimese baasi puudujääke. EFSI kaks punkt null määrus võtab juba arvesse mõningaid kontrollikoja soovitusi. Neid on juba rakendatud, näiteks mis puudutab EFSI projektide hindamist selle luubi läbi, kas sealt oleks võinud rahastamist leida mujalt metoodikat on parandatud äh, koos komisjoniga selleks, et äh, vältida kahekordset äh, kasuliku mõju arvestamist. meie kordaja metoodikat parandasime me oktoobris kaks tuhat kaheksateist, võttes vastu uue mudeli ning märtsis kaks tuhat kaheksateist EFSI kordaja meie mudelit samuti ajakohastati uue metoodika eesmärgiks on tagada, et tõesti äh, arvestatakse neid EFSI eesmärkide pooles liikumisel õigeid kordajaid, tegureid. alati saab muidugi paremini ja meie püüdleme parema soorituse poodu, me tahame, poole, me tahame ka paremat geograafilist ulatust, aga ma arvan, et äh, võtkem siiski arvesse ka positiivset arengut, on iseenesestmõistetav, et majandusruumi suurus mõjutas investeeringuid ja geograafilist kontsentratsiooni ei saa arvestada mitte ainult absoluutarvudes, vaid tuleb võtta arvesse ka teisi näitajaid, näiteks SKP-d üheksakümmend kaks protsenti SKP-st tuleb nendest äh, piirkondadest, nendest ringkondadest, kus, mida EFSI toetas, aga viimasel ajal in-, on investeeringud uutes liikmesriikides kasvanud äh, päris suurel määral, paljud äh, väikesed Euroopa Liidu liikmesriigid ja majanduskriisis kannatanud liikmesriigid on väga aktiivsed, äh, Kreeka, Eesti on esimesed, Portugal, Bulgaaria, Hispaania äh, tulevad kohe nende järel. ja seda sellepärast, et Euroopa Komisjon ning äh, Euroopa Investeerimispank on juba tööd teinud pikka aega selleks, et geograafilist ulatust parandada. Nad teevad kohalike pankadega ko koostööd, et saada kohalikke ekspertteadmisi ning paremat pilti investeerimisvajadusest samuti luuakse investeerimisplatvorme ning koostöömudeleid selleks, et nõuandekeskuste kaudu protsessi mõjutada. mis puudutab esimest Euroopa Kontrollikoja soovitust, ehk siis enda kõrge riskimääraga projekte, Euroopa Investeerimispank, võite olla kindlad, teeb just seda, me vaatame, kuidas seda tulevikus teha. suur tänu teile, lugupeetud daamid ja härrad. Für die Generaldirektion ECFIN. ECFIN-i peadirektoraadi nimel äh, palun. suur tänu. me tervitame kontrollikoja aruannet. see on nagu alati väga valgustav kui näeme välisvaadet äh, sellele, kuidas me asju ellu viime. võtame arvesse neid õppetunde, eriti InvestEU kontekstis, kus äh, oleme teinud ettepaneku, praegu peame seadusandlikke arutelusid selle üle, et ette näha üks katusprogramm erinevate finantsinstrumentide jaoks see aitaks vältida mõningaid probleeme, mis ka kontrollikoja aruandest välja tulid. ning äh, mõtleme hoolikalt ka täiendavuse teemale, et tuleb äh, reageerida olukorrale turul, mis puudutab investeeringuid. ja tegemist on investeerimisprogrammiga, nii et äh, jätkuvalt sõltub see nõudlusest kuid me püüame ka poliitilist kujundamist parandada investeerimisjuhistes. ja püüame parandada ka geograafilist tasakaalu, andes jätkuvalt äh, äh nõuandeid ja aidates arendada võimekust seal, kus vaja. ning me loodame, et ka innovatiivsed projektid saavad rohkem rahastust et äh, rahastame rohkem sotsiaalset äh, innovatsiooni, oskuste arendamist. me püüame mitte ainult äh, reageerida olukorrale, mis oli aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist, kui me investeeringutega alustasime, vaid nüüd peame tõesti keskenduma neile valdkondadele, kus on investeeringuid kõige rohkem vaja ja kus see aitaks kõige rohkem Euroopa majandusel kestlikul viisil kasvada ja tulla toime nende probleemidega, millega silmitsi hetkel seisame. suur tänu! ma mõtlesin praegu just, et kuidas öö, äh, äh, ma tahan oma õhtut mööda saada, et kas kiirelt üks jook võtta või siis teha üks äh, suur, suur vaat lahti, kust voolab igasugust asju välja me näeme siin praegu, et EFSI-ga äh, ei ole asjad hästi, ei ole hästi toimunud selle elluviimine. nüüd äh, kontrollikoda toob välja kriitikapunktid ja komisjon ei vasta mitte midagi sellele sisulist. mind huvitaks kõigepealt see, mis puudutab neid tagasilükatud projekte mida Kontrollikoda välja tõi ja siis ma tahaksin küll, et oleksid natukene aktiivsemad, vaadates seda katastroofi, mis meie ees äh, praegu on. et kõik need algatused, äh, mida alustati, aga mis kuhugi ei jõudnud, nii et ma annaksin kõigile asjaolustele veel kord sõna, palun, härra Kuhn. suur tänu, lugupeetud esimees paar märkust kõigepealt me võtame kõiki neid soovitusi äärmiselt tõsiselt. ei ole sugugi nii, et tahame neid lihtsalt eirata ja ei kavatsegi asju paremaks muuta. teiseks, EFSi mitmekordistav mõju on olemas ja see ähm, mitmekordistav mõju näitaja on oluline instrument. jah, on teatavaid puudusi, aga me oleme äh, neid äh, alati püüdnud kõrvaldada. me oleme väga, vägagi tagasihoidlikud, oleme valmis oma vigu parandama. et Kontrollikoda ei ole ühelgi hetkel ka midagi muud öelnud. muidugi, kui on projektid, mis on tagasi lükatud, siis äh, nende puhul ei ole ükski otsuseid langetav organ äh, seda teinud ähm, kolleegid, kes sellega tegelevad ähm, sellises olukorras, äh, siis helistavad ähm, ametnikule, kes tegeleb laenu andmisega ja tihtipeale on projektidega niimoodi, et nad on põhimõtteliselt surnud sündinud, ei ole, nad ei ole lihtsalt piisavalt sisulised, et nad saaksid kuhugi jõuda, aga muidugi me ei saa selliste projektide kohta lähemalt infot anda, see on see, mis pidevalt toimub päev-päevalt ja meil on muidugi nimekiri neist projektidest, mis me ametlikult tagasi lükkame ja neid on muidugi võimalik hinnata, igasugune info, mis olemas on, on ka äh, jagatud, ma tahan seda väga selgelt öelda, mitte mingit teavet ei varjatud, investeerimispank oli täiesti läbipaistev, ma ei taha, et meid nähtaks kui, kui panka, kes ei võta kriitikat tõsiselt ja püüagi äh, asju parandada, aga kui lugeda aruannet, siis see on tegelikult väga tasakaalus aruanne ja siin rõhutakse ka EFSi edukust, me ütleme, et siin koosolekul ma ei ole selle kohta midagi kuulnud. minu meelest äh, kontrollikoda alustas väga positiivsete märkustega, nii et ma ei tahaks, et see programm lihtsalt vajuks unustusse, see on no, olnud väga hea programm, see on väga hästi täitnud investeerimislünki Euroopas. nii et meie äh, seisame selle projekti selja taga ja ma arvan, et komisjon toetab seda samamoodi, aitäh! suur tänu, muide, ma üleüldse ei ole kunagi kahelnud selles, et kui nii palju raha inimestele laiali jagada, et sellel siis mingit mõju ei ole. selge see, et on. aga probleem on selles, et mõju on küll, aga see, kas ei peaks mitte olema suurem? proua Loon veel kord, palun. jah, ka mina tahaksin rõhutada, kui see ei tulnud selgelt välja alguses, et komisjon on muidugi kõik kontrollikoja äh, soovitused äh, aktsepteerinud. miks ma viitasin tulevikule oli see, et et me liigume selle suunas, aga muidugi need soovitused viime ellu nii, nagu need esitatud on ka EFSi osas. mitte, mitte ainult seeläbi, et äh, teeme ettepaneku uueks programmiks järgmises mitmeaastas finantsraamistikus. aitäh, härra Pinkar, palun. aitäh, aitäh, esimees. püüan vastata põhilistele punktidele, mis äh, toodi välja, erinevad äh, lugupeetud sõnavõtjate poolt, ma loodan, et midagi tähtsat välja ei jää. nüüd, mis puudutab äh, piiratud teabe aspekti, siis ma ei saa öelda, et äh, meil ei oleks äh, antud juurdepääsu hulgale informatsioonile, aga meil jäi puudu üldpildist. mis see üldpilt on, ma võtsin investeerimispanga esindaja märkuse arvesse, et vahel on raske kogu infot edasi anda projekti madalamatel tasandil, aga ma arvan, et selline suur äh, organisatsioon nagu Euroopa Investeerimispank peaks olema võimeline tegema kokkuvõtteid äh, tehtud tööst ja omal algatusel andma sellise üldpildi äh, sellest, et millised ähm, projektid on tagasi lükatud, mis põhjustel. Need on küsimused, millega mind pommitati meie ähm, pressikonverentsil projekti käivitamisel Brüsselis ja mul ei olnud neile vastust, sest et äh, mm, Neile küsimustele ei vastatud selle auditiprotsessi käigus meile. mul on hea meel, et investeerimispank ja komisjon leidsid, et me olime ranged, aga õiglased oma äh, aruandes ja ma arvan, et see peegeldub ka selles äh, pealkirjas, mis on pandud aruandele põhimõtteliselt me usume EFSisse, aga me lihtsalt arvame, et see võiks olla tõhusam ja läbipaistvam instrument. me ei ütle, et me ei usu EFSisse, sest vastasel juhul me oleksime võtnud päris negatiivse tooni. aga äh, selline see aruanne ei ole. ja ma pean ütlema, et ka meie mõttevahetused olid päris positiivsed kogu selle äh, protsessi jooksul ma ei taha liigselt üksikasjadesse laskuda, tahaksin paari aspekti veel puudutada. proua Jala Sender rääkis InvestEU-st. ma arvan, et InvestEU osas peaksime üsna selgelt välja ütlema oma arvamuse. InvestEU puhul on olukord selline. Euroopa Liidu eelarvetagatise skeemid, kavad nagu EFSI või InvestEU mängivad üha olulisemat rolli sarnaselt regulatsioonilistel nagu toetuspõhistele kavadel on vaja, et järelevalve nende üle oleks hea, aga parlamentaarne järelevalve on väga oluline läbi viia auditeid, et aidata Euroopa Parlamendi ja riiklikul parlamendil seda teha. lisaks äh, Euroopa Stockholmi investeerimisfondil on uus investeerimiskava oluliseks äh, investeeringute allikaks äh, kaks tuhat kaks kümme kuni kaks tuhat kakskümmend seitse mitmeaastases finantsraamistikus. aga siin on vaja palju töid veel ära teha. InvestEU võtab äh, muidugi arvesse EFSis saadud kogemusi, me loodame väga, et neid äh, võetakse arvesse ning see võimaldab lihtsustusi võrreldes praeguse ülesehitusega. InvestEU fond äh, toimib sarnaselt EFSiga kuigi siin võib olla olulisi erinevusi valitsemises. tahan aga väga selgelt öelda, et meile me, meile ei ole palutud arvamust äh, Invest EU mm, äh, seadusandliku ettepaneku kohta, mõni teine institutsioon võib seda muidugi veel teha. me tervitame seda, et Invest EU toob kaasa lihtsustusi ning me leiame, et äh, see ettepanek on üldiselt hästi ette valmistatud, kuid siin on siiski mitmeid ähm, vaidlusaluseid teemasid, näiteks äh, see, kuidas ähm, hakatakse seda juhatama. oma aruandes ütleme, et et EFSI juhtimisstruktuur tagas selle, et projektide rahastusele otsustati kiirelt, kuid InvestEU puhul on vajadused erinevad, siin ei ole võib-olla kiirus kõige olulisem, vaid olulisem on ehk mõelda sellele, milliste kriteeriumide alusel projekte rahastatakse, nagu mitmed parlamendiliikmed äh, ka täna välja tõid. et oluline on mitte ainult, et rahastatakse õigeid projekte õigel viisil, vaid et äh, toimiks ka tõhus avalik järelevalve kogu protsessi üle, nagu me teame, äh, siis äh, eel äh, siis sellised projektid äh, toovad kaasa uusi väljakutseid. küsimus ei ole mitte ainult äh, rahalistes vahendites, mida kulutatakse, vaid ka finantsriskides. meie teada InvestEU-ga suur eelarvele kasvab ja ei ole päris selge, milline on selle tulemus. me ei ülesanne kontrollikoja, meie mandaat kontrollikojana äh, on, tuleneb kolme institutsiooni antud mandaadist. me saame teostada järelevalvet selle osa üle, mis, äh, mis puudutab Euroopa Liidu eelarvet, kuid mitte kogu Euroopa Investeerimispanga tegevust. me ei ole EIP välisaudiitorid Äh, ning äh, tahaksin tulla veel teise teema juurde, nimelt äh, geograafiline mitmekesisus või ka selle puudumine. mul on hea meel, et komisjon ja isegi investeerimispank on selles osas konstruktiivselt sõna võtnud, et siin on vaja teha edusamme meedias kuul-, oleme kuulnud ka selliseid väiteid, et äh, see, sellele ei tohiks üldse tähelepanu pöörata, sest see ei järgi meie eesmärke. nüüd mis, mis puudutab geograafilist jaotust, siis audi läbimisel nelikümmend seitse protsenti äh, finantstoimingutest oli äh, finantsvahenditest oli ainult kolmele liikmesriigile antud Deficit rahalisi vahendeid äh, jätavad riiklikult tugipangad ja praktikas äh, me ei leidnud nii palju tundnud selle kohta, et uute toodete väljaarendamine, äh, mis tegeles finantsriskidega, aitas geograafilisele mitmekesisusele kaasa ja puudutasin seda teemat ka intervjuus, mille andsin ühele Kumeksi Eesti raadiokanalile. probleemiks on madalam nõudlus mõnedes liikmesriikides algselt äh,, siis komisjon meiega ei nõustunud selles küsimuses, aga kui me vaatame tegelikult soovitusi, millega komisjon nõustus, siis on äh, siin kategooriliselt välja öeldud ja see on siis soovitus, mis, äh, mille nad on vastu võtnud. et komisjon ja EIB peaksid koos äh, EFSi juhatusega hindama, mis, mis on aluspõhjused äh, selliseks graafiliseks jaotuseks ja tuleb äh, ettevõtte tegevusi olukorra parandamiseks EFSi mm, tegevuse perioodil ne, tulemusi peaks hindama EFSi juhatus ja need peaksid siis kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta lõpuks äh, Äh, see hinnang peaks siis lõpule jõudma. nii et see on väga selgelt siin välja öeldud, ma loodan, et seda soov, soovitus viiakse ellu. nüüd, mis puudutab soovitusi, siis kaks viiest soovitusest on tõepoolest juba ellu viidud, nagu komisjon EP ütlesid, kuid sellegipoolest meie viiest soovitusest kolm on täiesti uued ja värsked. nii komisjon kui ka IP on nad ka äh, kinnitanud ja ma arvan, et see on kõik positiivne ja lõppmärkusena ma tahaksin veel midagi öelda mitmekordistuva mõju kohta. ma tean, et mõned parlamendiliikmed juba viitasid ka sellele ja ka kui ma nüüd ei eksi, siis Skype'i esindaja seda parandab, kui ma äh, eksin. nüüd on rahaliste vahendite maht Äh, äh, siis ei sõltu sellest, kas investeerimispanga rahastus tuli enne või pärast teisi, ähm, teisi rahastusi. nii et isegi, isegi siis, kui kogu rahastus oli juba varem antud ja viimasena tuli siis EFSI rahastus, siis ikkagi seda äh, käsitleti kui EFSI, tänu EFSI-le kasutatud investeeringuid et see ei ole korrektne arvestamine. kui võtta siin näiteks äh, kaheksas juuni, siis seal ka see tuuakse välja ja siin on veel üks äh, suurem mure, millele ma võib-olla piisavalt tähelepanu pööranud oma esmases sõnavõtus, nimelt äh, topeltarvestuse võimalus ja see ei olnud mitte ainult võimalus, vaid selline juhtum tõepoolest oli nägime ka sellist topeltarvestust, kus investeering tehti samast fondist äh, kahe Erasmus instrumendi poolt. juhtisime sellele tähelepanu, EIP tegi vastava paranduse. ma sellega praegu piirduksin ja mis puudutab kõrgema finantsristi, riskiga ähm, rahastamistooteid ja seal siis äh, ma ei tea, kas komisjon või investeerimispank esindajad ütles seda äh,, Ehm, aga tahaksin öelda, et tõepoolest sinule see kulukohustusi, mis tehti juba varem, nii et võib-olla ehm, tõepoolest vahepeal on see, mida ei jõudnud. oluline on see investeerimisstrateegia kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kaheksateist äh, oli meil selle toot-, uusi tooteid, teenuseid välja arendada, saavutada EFSI eesmärgid, parandada, äh, parandada siis äh, seda katalüseerivat efekti erarahastusele, äh, kuid me märkasime, et äh, et siis äh, tegelikult kasutati ainult olemasolevaid instrumente, suuremaid riiklikke tugipankasid, mis asusid viieteistkümnes suuremas liikmesriigis nüüd, mis puudutab seda küsimust, et kas me oleme analüüsinud eriprogrammi, mida mainis äh, proua Sender. ja mis puudutab riskantsemaid projekte, siis see, seda me ei uurinud, ei uurinud ka investeerimisnõustamise keskuse teemat aga võin öelda ka siis südamele, et projektid ei olnud alati riskantsemad ja nad oleksid võinud äh, aset leida ka ilma EFSI toetuseta. suur tänu, härra Pringat. kas teil on ka kogemusi, kui palju ametikohti, töökohti on äh, EIB loonud selles, et EFSI-t hallata? mina seda arvu äh, aruandest ei leidnud, aga kas teie teate? see ei olnud äh, auditi objekt, aga me uurime asja ja siis teatame ja me vaatame ka kvalitatiivse paranemise seisu, sest ka sellega tuleb meil tegeleda. kliima, keskkond ja teised sektorid vajavad analüüsi, et kas kvalitatiivne hüpe on seal toimunud või mitte aga teie küsimus ei, see ei olnud meie eh, ülesanne seda käsitleda, aga tulevikus küll. suur tänu, härra Kuhn. kui palju kohti eh, Euroopa Investeerimispank on juurde loonud, ametikohti? kokku EFSi jaoks me suurendasime üldjoontes ametikohtade hulka kolmesaja inimese võrra. aga kolm tuhat inimest on töös praegu EIB-s. miks oli vaja rohkem inimesi juurde võtta, seda mitmetel põhjustel. keskmine toimingu suurus tähendab seda, et meil tuleb neid palju rohkem, kui nad väikesed on ja neid tuleb ükshaaval käsitleda ja teiseks palju keerulisemad ja risk, elegantsemad olid need tehingud kui varasemal ajal. panga tavapärane tegevus oli kolm kuni neli miljardit riskantseid operatsioone, aga EFSiga e, kuusteist miljardit aastas just väga riskantseid toiminguid ja üheksakümmend kaheksa protsenti EFSi portfellist praegu on allapoole investeerimisreitingu, nii et tegemist on tõesti väga riskantsete toodetega ja meil on vaja välja töötada ka sisuliselt uued tooted, riskide jagamise tooted to tugipankadega liikmesriikides ja samuti riskikapitali toode, mis on saadaval turul kõige suurem, samuti hübriidtooted kommunaalettevõtetega tuli välja arendada. väga palju oli neid erinevaid liiki tooteid ja EFSI strateegilise orientatsiooni dokument kiideti heaks üsna hilisel etapil. sellel ei ole mitte midagi tegemist tootearendustööga, mis algas tublisti varem, kui EFSis lõpuks kokku lepiti. kui uus EFSi tuli, siis me alustasime kohe oma tööga ja sel hetkel, kui EFSi käivitus, need tooted saime kohe rakendada. aga strateegilise orientatsiooni dokument oli väga põhjalik dokument ja oli vaja läbi läbi konsulteerida ja niipea, kui see oli valmis ja heaks kiidetud, siis kõik käivitus, aga meie asus, hakkasime tööle esimesest päevast peale meil oli jah, kolmesaja inimese võrra oma personali suurendada, aga me eh, jah, paigutasime ümber suure hulga inimesi ka teistest pangavaldkondadest, aga erioskusi oli vaja nendel inimestel ennekõike, et projekte hallata. ja, also jah, üldjoontes kolmsada inimest. jah, hea meelega tahaks ka kirjalikult selle saada, et täpselt teada. ma küsisin EFSi eh, orientatsioon. jah, pank ütles, et sada viiskümmend töökohta eh, nad loovad juurde, ma ütlesin juba tollal, kui nad selle arvu välja käisid, et, et see on, on liiga vähe nii et ma paluksin nüüd seda lõplikku arvu kirjalikult, sellest oleks tõesti suur abi. me tahaks täpselt teada ja tõesti, ma tahan selle panna oma toimikusse, selle dokumendi teilt. jah, loomulikult me saadame teile kirjalikult selle info. aga palun arvestage seda et EFSI on osa meie igapäevatööst ja väga keeruline on öelda, kes ainult EFSI-ga tegeleb, kui meil on vaja insenere mingis konkreetses valdkonnas, eh, ta võib tegeleda küll EFSI-ga, aga ka teiste toodetega samal ajal, nii et siin ei ole selget piirjoont. Eh, aga tõesti, me teeme oma parima, et teile võimalikult usutavad arvud esitada pärast meie tehtud arvutusi. suur tänu, kolleeg Valli. Richard? Sì, eh, volevo fare un remarks definitivo yeah, well, seguito... Uh, Marco, Richard Ashworth wanted to take the okay. floor. Richard soovis ka veel enne sõna. Chairman, just... Eh, lihtsalt tahtsin lühikese märkuse teha. Jah, toetan seda, mida te äsja ütlesite kuulasin seda arutelu huviga ja peab ütlema, et üldjoontes kohe alguses see EFSI äh, visioon äh, algusest peale on olnud positiivne ja julgustav. ja selle mõttega ma siin lahkun, aga nagu ikka alati juhtimisprobleemid tekivad ja siin on kolm äh, probleemi. milline suhe oli tavapärase pangategevuse vahel ja EFSI haldamise vahel, need kaks tegevust, mil määral need e, kattuvad, kui halduskuludest on juttu ja, ja mil määral on nad vastuolus? ja meie esinaine ka juba viitas sellele. teiseks see e, trend pangasektoris, mis on väga oluline, läbipaistvus ja aruandekohustus jah, äh, ükskõik mida te teete, alati saab kõike paremini teha, nii et äh, alati, alati jääb see aktuaalseks. ja kolmas asi, millest palju täna ei räägitud, on riskipõhine pangatus, see oli see esialgne kontseptsioon. ja me peame tagama, et me saaksime ka mõnede investeeringute kvaliteeti mõõta me peame mõtlema, kas me saame hinnata tulemusi ja kohustusi ja vastutust ja ka kohustuse täitmata jätmist. jah, ma saan aru, et praegu ei ole siin see koht, kus seda vaagida, aga tahaks tulevikus ka selle kohta informatsiooni saada, nii et kolm eh, juhtimise küsimust, mis eh, minule jäid nüüd praegu mind kummitama. kas te soovite veel eh, midagi öelda? see oli pigem selline filosoofiline kokkuvõte sellest, mida me kuulsime, Marko. jah, tahan eh, lühidalt veel korraks sõna võtta, et aitäh selle huvitava arutelu eest, investeeringud on midagi, mida homme hakkab ka Ecofin arutama. Eh, eh, ja ma arvan, et meil on vaja tõesti kasutada kõiki meie käsutuses olevaid instrumente probleemide lahendamiseks. EFSI üks küsimuses olin mina ka variraportöör ja terve rida probleeme, mis me seal tõstatasime, ei ole lahendust leidnud. nüüd on meil EFSI kaks punkt null ja peame vaatama, millised tulemused selles on, aga InvestEU peab ikka paremaks ja paremaks muutuma. ja me loodame et eh, meie käsutuses olevad instrumendid on tulevikus mõjusamad. ma loodan, et ei, ei jäänud muljet, et eh, me kuidagimoodi tahaksime eh, kahtluse alla panna rohkem ja rohkem avalike investeeringute suurendamist, aga me teame siin, et mõnel pool on nendes avalikest investeeringutest vajaka, samas me ei taha eh, hõlmata neid valdkondi, mida traditsiooniliselt Euroopa Investeerimispank on toetanud. Eh, tegemist on ju EIB näol maailma suurima laenuandjaga. Eh, tähtis on, et mida komisjon omalt poolt teeb, see oleks täiendav tegevus ja lisaks väärtust ja mitte ainult arvudes väljendatuna, vaid tähtis on, et majandusele oleks meie tegevusest ka reaalne mõju, et tekiks juurde töökohti. häid ettepanekuid on kõlanud ning loodetavasti investeeringutega olukord muutub veelgi paremaks. jah, me tuleme selle teema juurde kindlasti veel tagasi ja kohtume jälle tulevikus, aga suur tänu, nii et praeguseks me oleme selle päevakorrapunkti ammendanud, suur tänu teile, kontrollikojale ja läheme viienda päevakorrapunkti juurde. neljandaga lõpetasime. viies on teabedokument, mis räägib nendest probleemidest, mis meil on andmepangaga, teed andmepangaga, mis tegeleb hangetega. ma tahan tänada sekretariaati ja meie teadusuuringute üksust. see on väga huvitav teema. kolm kuud tagasi oli see meil päevakorras ja me nägime, et meil on arvude usaldusväärsusega suur-suur probleem ja ma vaatasin seda dokumenti. meil on kakssada kümme tuhat riikihanget igal aastal Euroopas ja äh, kaks tuhat seitseteist alates on meil uus süsteem kasutusel äh, hangete puhul ja me tahame rääkida siin ühe pakkumise põhjal sõlmitavatest lepingutest. mõnedes riikides on see probleemiks ja tähtis on, et meil oleks nüüd arvud, mida analüüsida ja suur tänu, härra Akkermann, nüüd on teil võimalik seda dokumenti tutvustada suur tänu. jah, nagu te ütlesite, tegemist on jätkutegevusega. me jätkuks meie varasemale uuringule, mis käsitles eh, infrastruktuurialaseid eh, hankeid. see oli uuring, mille me viisime läbi möödunud aastal. ja eriti, mis tekitas selle uuringu vajaduse, nimelt sellised ühe pakkumise põhjal Äh, sõlmitavad lepingud. Äh, meil paluti selle teemaga tegeleda ja veel mõne teemaga lisaks, et millised puudused on teed andmepangas, mis on lüngad ja vead ja millest need tulenud on ning millised mallid võib siin nagu tuvastada nende vigade tekkel ja vi kõige viimased Mm, arengut, samuti kuidas täiustada neid andmeid, mis teed andmepangas on. meil on nüüd süsteem olemas, arvud, mida me möödunud uuringus kas möödunud uuringus kasutasime, oli kaks tuhat üheksa, kaks tuhat seitseteist põhjal. nüüd ma tulen esimese punkti juurde. jah, me rääkisime et umbes kaksteist protsenti lepingutest kaks tuhat üheksa, kaks tuhat seitseteist väärtuse järgi olid just ühe pakkumise põhjal sõlmitud lepingud, aga siin oli palju agasid ja me andmetest tõime ka need agad välja. ja veel üks arv, millest räägiti, oli kolmkümmend viis protsenti ja tollal me ei suutnud selgitada, kust tuleb erinevus nende kahe arvu vahel, sest me ei teadnud, kust see teine suur arv tuli. see oli Regio peadirektoraadi aruandest. aga kui me uurisime asja, siis TG Regio andmed puudutasid äh, aastat kaks tuhat neliteist. ja meie arv Poola ja Ungari kohta, äh, nende arvud olid tegelikult kõrgemad aast-, kui aasta kaks tuhat kuusteist Rekio peadirektori aruandest olevad arvud. aga tõesti, need arvud ei ole sugugi ühesugused ega kokkulangevad ja viidati, et kahes, nendes kahes liikmesriigis on väga palju ühe pakkumisega äh, lepinguid ja Regio peadirektoraadi kasutatud metoodika oli öö, äh, meile arusaamatu. me tõesti ei osanud kohe öelda, miks arvud niivõrd erinesid meie vahel, küll aga me uurisime asja ja leidsime, et erinevad metoodikad võib-olla on üks põhjus. näiteks üks peavaldkond näiteks lepingute arv versus lepingute maksumus on aluseks võetud, see on juba erinevuste põhjus. nüüd räägites puudujääkidest eh, teed andmetes, jah, siin on lüngad, vead, eh, järjepidev ei ole lähenemisviis, pole selge, kuidas raamlepingud sõlmitakse ja ka tihtipeale eh, lepinguid ei avaldata teed andmebaasi kaudu. ja see juba tekitab lünga andmetes, teedis. lihtsalt mõned andmed mõnede lepingute kohta ei kajastu selles andmebaasis üldse. mis puudutab puuduvaid andmeid, siis see, kui me vaatame ühe pakkumisega lepinguid, siis me analüüsisime konkreetseid valdkondi ja huvitav oli see, et Äh, tegemist äh, nende puhul tihtipeale äh, oli andmete puudumisega ja mitte alati ei olnud täidetud kohustuslikud väljad ja siis, kui on puudu andmetest, ei ole võimalik usaldusväärselt neid mm, ka no, hinnata. ja ma räägin andmetest, mis olid aastani kaks tuhat seitseteist meil nüüd avaldamine teedis. see graafik äh, siin on, näitab neid indikaatoreid, mis on Grow peadirektoraadilt kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat viisteist avaldatud andmed. see on protsent SKP-st, välja arvatud kommunaalettevõtted ja kaitsevaldkond. ja mida me siit näeme? Äh, mõned liikmesriigid väga vähe on avaldanud äh, informatsiooni nende lepingute kohta äh, ja kõik, mis on üle viie protsendi, äh, Grow peadirektoraadi arvates on juba hea ja alla kahe koma viie protsendi mitterahuldav. kaksteist liikmesriiki on siin alla kahe koma viie protsendi, ainult neli, viis on üle viie protsendi. see ei luba teha siin sajaprotsendilisi järeldusi, et siin on midagi kõvasti puudu, küll aga toob välja mõned liikmesriigid ja mõned valdkonnad, kus äh, tulnuks võib-olla rohkem avaldada äh, andmebaasis andmeid, kui nad avaldasid ja praegu Grow peadirektoraat analüüsib seda olukorda. ja nüüd ma tulen äh, lünkade ja vigade põhjuste juurde TED-is. esiteks, TED, kui ta loodi, ta loodi platvormina, mitte analüütilise andmebaasina, ta lihtsalt oli selleks, et avaldada hanke eh, pakkumiste eh, kuulutusi ja lähtus sellisest paberloogikast ja mitte elektron digiloogikast. ja varasem standard Eh, mida kohaldati andmetele, sisaldas ainult eh, piiratud arvul kohustuslikke väljasid. Eh, ja paljud väljad lihtsalt jäeti tühjaks, näiteks ka summad, lepingusummad ja pakkumiste arv ja nii edasi ja samuti väljaannete talitusel on ainult piiratud mandaat, mida nüüd kavatsetakse suurendada minu tähelepanu juhiti sellele, et kui tuvastati midagi kahtlast, siis äh, lihtsalt väljaannete talitus sai lihtsalt lepingu äh, sõlminud asutusele sellest teada anda, tähelepanu juhtida. ja see oli ka kõik ja siis avaldati ka väga eriskummalisi äh, andmeid, kui lepingut sõlmiv asutus leidis, et midagi kahtlast ei ole nüüd on mitmeid standardvorme, kuidas andmeid sisestada andmebaasi ja liikmesriigiti on siin väga erinevaid viise ja tulemuseks on segadus ja vead. ja ka ei lähe kokku sugugi süsteemid liikmesriikides ja teed andmebaas, teed süsteem seni, kuni uus standard on täielikult kasutusele võetud, on ikkagi vaja kaks korda sisse kanda andmed, üks kord liikmesriigi enda süsteemi ja siis üks kord teed andmebaasi. ja eelmise slaidi viimane punkt, et et teedis on piiratult ainult avaldatud informatsiooni. üks põhjus võib olla see, et võib-olla Euroopa Liidu õigusakte ei ole korralikult jõustatud ja ei ole nõuetes kinni peetud. me uurime seda asja, kui ikkagi selgub, et avaldatakse ebaloogilist informatsiooni, siis tuleb ka seda analüüsida nüüd, mis puudutab äh, lünkade äh, nagu selliseid malle, väga hämmastav on siin see, et selge lõhe uute liikmesriikide vahel, ühelt poolt Ida-Euroopas, Kesk- ja Ida-Euroopas ja teiselt poolt siis äh, Lääne- ja Põhja-Euroopa liikmesriigid Need, kes on Kesk- ja Ida-Euroopas, äh, annavad täielikumaid andmeid andmebaasi. ja see andmed on meie uuringust ja näitavad, et Rootsi näiteks, neid on kõige suurem puuduvate andmete hulk kohustuslikelt väljadelt. on andmeid kõige rohkem puudu ja Slovakkia oli see, kellel on kõige vähem puudu andmeid kohustuslikelt väljadelt. nüüd kõige viimased arengud, see uus süsteem, millele te viitasite. jah, kolm direktiivi aastast kaks tuhat neliteist kajastavad neid muutusi ja komisjonilt on tulemas ka rakendusmäärus, mis puudutab elektroonilisi vorme. ja me arvame, et eh, olukord eh, tublisti paraneb tulevikus liikmesriigid peavad kasutama ainult elektroonilisi hankeid ja liikmesriikide süsteemid ja teed tuleb sujuvalt integreerida, et kaks korda enam ei ole vaja andmeid sisse kanda, seda näeb väiksem on halduskoormus ja läbipaistvus on suurem ja ka kohustuslikke välju hakkab tulevikus olema rohkem, suurem osa neist saavad olema kohustuslikud ja kontrollimine toimub rohkem automaatselt süsteemis. raamlepingute puhul tahetakse ka suurem ehm, järjepidevus tagada ja ka äh, Äh, väljaannete talitusele antakse suurem mandaat, tähendab, nad saavad ka tagasi lükata informatsiooni ja teateid, mis ei vasta nende nõuetele. aga vaatamata nendele arengutele näib, et siiski on tublisti võimalik äh, andmeid teed süsteemis Äh, parandada, sest nad ei ole nii usaldusväärsed, kui me sooviksime ja on kolm viisi, kuidas nende usaldusväärsust tõsta. kõigepealt ei, vähem kasutada võimalust mitte avaldada. ma saan aru, et on terve rida väljumist täiesti õiguspäraselt, äh, ei sisaldagi andmeid seetõttu, et liikmesriik on otsustanud, et neid, nende väljade informatsiooni ei avaldata. ja tulevikus jääb selliseid vähemaks, samuti Euroopa Liidu õigusaktidest tuleks rohkem kinni pidada ja tähtis on, et kõik, mis avaldatakse teedis, on see informatsioon, mis seal ka tuleb avaldada liikmesriikidel ning samuti äh, võib-olla ka nõuded peavad olema selgemad, sest praegu on nad väga keerulised. Grow peadirektoraat ja väljaannete talitus on jah viinud läbi konsultatsioonid uute elektrooniliste vormide üle, aga eh, kui te juba põhjalikult teate, mille üle konsulteeritakse, kui te olete ekspert, Äh, selles valdkonnas, siis on kõik hästi, aga kui te seda ei ole, siis on see konsultatsioon suurt midagi ei anna. ja laiem äh, avalikkus võib-olla tulnuks kaasata selleks, et käsitleda mõningaid puudusi, mis on täiesti ilmselgelt uues süsteemis äh, olemas või tekivad seal ja lõppkasutajad ju ei tarvitse sajaprotsendiliselt aru saada, millised nõuded on. varasemal ajal igatahes on see olnud probleemiks. nii palju siis äh, sellest, mis on kirjas meie teabedokumendis. suur tänu. minu arvates oli see väga huvipakkuv lugemispoolis. Äh, jah, ei saa ka, et ootame ära, et mis siis juhtub. ja ma ei ole ikka kindel, kas kõik on õigetel jalgadel. aga meil on siin kaks esindajat Grow peadirektoraadist, kes on vabatahtlikult siia ilmunud, nii et palun, kumb teist sõna soovib? suur tänu, mina olen Stefan Appelson ja hea meelega alustan. suur tänu et eh, sellele väga tähtsale teemale nii palju energiat ja aega eh, pühendate. meile väga meeldib see, see on üks tõesti pikk eh, kauaaegne küsimus ja tahaksin rääkida nendest sammudest, mis me oleme ette võtnud selle ühe pakkumise põhjal sõlmitavate lepingute teemaga. kõigepealt räägin mina ja siis mu kolleeg võtab üle esimene uuring oli aastal kaks tuhat seitseteist ja seal toodi välja mõned probleemid ja need puudutasid meie ühtekuuluvusraportit. ja härra Akkermann ka äh, rääkis siin Poolast ja Ungarist, kahest riigist. Äh, jah, äh, kellel tuli, kelle suhtes tuli ka jätkutegevus, me küsisime infot juurde ja need on kõige silmapaistvamad juhtumid Äh, toimusid äh, arutelud ja augustis kaks tuhat kaheksateist käivitasime uue uuringu, et selle teemaga veel põhjalikumalt tegeleda. ja me saadame selle teile äh, ka siis, kui me oleme ta lõpule viinud. ja see uuring näitas, et see andmebaas teed tegelikult piirab analüüsimist ja on väga keeruline andmebaas, aga sellest analüüsist ka võib teha terve rida järeldusi ja jagaksin neid teiega. üks on see, et on oluline, et kiiresti ja õigeaegselt äh, tegutseksid meie riigihanke asutused, äh, sest muidu on see väga koormav nende haldussuutlikkusele. teiseks, andmebaas on näidanud, et väga lühikesed äh, väljakuulutamise perioodid, need ei ole soovitavad. ja kindlasti peab arvestama majandusteadusega ja muude muutujatega, aga samas tuleb ka pakkumise õige suur maht, suurus mm, valida. ja lõpetuseks tuleb, peab üritama vältida seda, et kõik perioodi lõpp lõppu läheb, eh, detsembrikuus, kui on väga palju pakkumiskuulutusi, siis ei ole see ka soovitav. Eh, nii et meie soovitus on, et oleks vaja ka eh, väiksemaid andmeühikuid, et olukorda analüüsida ja suur tänu, härra Akkermann, et te selgitasite seda protsessi ja suur tänu ka koostöö eest, kolleeg, kes minu kõrval istub, teab, et meil on olnud väga huvitavaid ja viljakaid mõttevahetusi teiega, aga mis nüüd edasi toimub, te saate järgmistel tundidel äh, aruande. ja teiseks äh, järeldused rõhutavad äh, seda loogikat ja olulisust, mis komisjoni ettepanekul on, nimelt võimaldavad tingimused. tähtis on, et paremad andmed esitatakse ja paremat informatsiooni jagataks. nõukogu eh, CPR-i määrus praegu läbi rääkides ühissätete määrust läbi rääkides tahab eh, ettepanekut eh, lahjendada, nii et me loodame, et parlament toetab komisjoni ettepanekut, see võimaldab paremat seiret teostada nii meil komisjonis kui ka liikmesriikide asutustel. ja selle ühe pakkumise eh, problemaatika oleme ka eh, poolaasta hindamise konteksti võtnud. Need liikmesriigid, kus on väga palju selliseid ühe eh, pakkumisega lepinguid, me nende riikidega arutame olukorda ja käsi, kas meie riigipõhistes aruannetes kajastame seda teemat, aga nüüd ma annan sõna üle kolleegile. Uh, suur tänu. meil on suur-suur hea meel, et siin olla. meil väga meeldib sel teemal rääkida. paar aastat tagasi eh, jah, andmeid peeti millekski väga tehniliseks ja nad seda ongi. jah, eh, eh, tegelikult inimesed ei tundnud üldse nende andmete vastu erilist huvi, aga nüüd on sellest saanud lausa poliitiline teema ja see on väga hea, sest tegemist on poliitilise valdkonnaga. ühelt poolt jah, tehniline äh, aspekt, et äh, läbipaistvus suureneb ja paremini on võimalik protsesse juhtida ja tähtis on, et me äh, üritame vigu parandada ja olukorda täiustada ja loomulikult protsess on pidev, praegu me tahame teha suure sammu edasi elektrooniliste vormidega, mis peaksid enne suve olemas olema. aga tahan lihtsalt rääkida, et komisjoni ühtse turu strateegia mõned aastad tagasi ja hiljutine riigihangete teatis on andmete teema esiplaanile lükanud. ja e-vormid ka seondub sellega nii me tõesti tervitame, et sellest teemast on saanud poliitiline teema, see raportit toetame kahel käel, see suunab meid õiges suunas. jah, me võime faktide üle arutleda, aga üldjoontes me leiame, et see aruanne eh, näitab asju õiges valguses. kui ma saabusin viis aastat tagasi oma üksusesse, siis minu peaökonomist rääkis mulle ühest andmebaasist, ütles, et meil on Ferrari, aga see on garaažis, sest sellel puuduvad rattad. nii et teed andmebaasil on tohutu potentsiaal, aga need rattad, rehvid on puudu. ja kui sellest ma just mõtlesin siis, kui ma aruannet lugesin, see on väga hea metafoor. kõigepealt me räägime juriidilisest mõõtmest. see on õiguslik alus, mis meil on see on äh, üsna kõikuv. jah, äh, on mõned teemad, mida ei ole lihtne käsitleda kahe tuhande neljateistkümnenda aasta direktiivi alusel ja jõustamine on üks probleem praegu. teine ratas on tehniline teostus. kõik need tehnilised probleemid, mis on, tuleb lahendada. kolmas on professionaalsus ja suutlikkus et inimesed koha peal, kes andmeid sisestavad andmebaasi, peavad olema professionaalid ja neljandaks poliitiline valmisolek ja väga hea, nagu ma ütlesin, et me seda teemat täna arutame, sest ilma poliitilise tahteta me edasi ei liigu. nii et õiguslik alus. jah, üks osa puudutab meid komisjonis, nimelt rakendusakt ja selle kallal me oleme töötanud ja võib-olla peaks aruandes seda põhjalikumalt äh, kasu-, käsitlema. aastal kaks tuhat viisteist oli esimene etapp, rakendusaktile viidati joonealuses märkuses. nimelt pärast aastat kaks tuhat viisteist toimunud parendused äh, ei ole selle rakendusaktiga nagu seostatud, aga tegelikult põhjus just on rakendusaktis kui me vaatame näiteks Rootsi arvusid, mis olid kõige halvemad pärast aastat kaks tuhat viisteist või pisut hiljem, on tohutult olukord Rootsis paranenud. ja nüüd ei ole neil enam puuduvaid arve seal väljades, nii et pärast aastat kaks tuhat viisteist on tublisti kõik edasi liikunud, leid-, võeti kasutusele niinimetatud kiired lahendused, standardnormid, tuginedes aasta kaks tuhat neliteist eh, direktiivile ja meil on vaja kasutaja poolt tagant tõugatud rakendusakti, aga see võtab äh, rohkem aega, tuleb läbi arutada ja peame mõtlema, mis on need kõige suuremad muutused, mida tahetakse äh, saavutada üleminekul paberloogikalt äh, digiloogikale. kõiki probleeme jah, meil ei ole õnnestunud lahendada, teil on õigus, üks probleem, mis on, on õiguslik alus, kui selline. Te viitasite aastale artiklile viis, viiskümmend, viisteist. jah, liikmesriigid võivad avaldamata jätta mitmetel põhjustel oma riigihanke andmed, aga see on väga ähmaselt sõnastatud, need põhjused me oleme nüüd need kohustuslikud väljad loonud, kuhu tuleb arvud sisse panna, aga kui nad ei tahtnud seda teha, siis panid nad sinna nulli kirja või mingisuguse tohutu suure arvu üheksa, üheksa, üheksa, üheksa, üheksa. ja me ei suuda äh, siin eristada, kus on tegemist vigadega ja kus on liikmesriigid lihtsalt otsustanud, et nad ei taha arve näidata, eh, tahavad kaitsta oma ärihuvisid siis on jätnud, pannud sinna sellised arvud. nüüd on meil selline eh, ka väli, kust tuleb öelda, miks ei taheta avaldada mõnda arvu. nii et me eristame ühelt poolt vead ja teiselt poolt eh, need olukorrad, kus tahetakse kaitsta oma ärisaladust. ja siis tuleb meil pöörduda kohtusse, et saada kohtult õigus selleks, et eh, paremini artiklit viiskümmend eh, kohaldada, sest eh, jah, on õigus oma ärisaladust kaitsta, aga samas on ka üldhuvi põhimõte. nii et loodetavasti kohus tulevikus annab meile suuremad võimalused, aga selline tõesti õiguslik puudus on selles direktiivis olemas ja seda on raske ületada. ja raam raamlepingutega on veel suuremgi probleem, sest raamlepingud on väga-väga populaarsemaks muutumas. Nad moodustavad kuni kakskümmend protsenti riigihangetest, mis on üle künnise. samas direktiiv sõnaselgelt ütleb, et ei ole vaja avaldada lepinguid, mis jäävad raamlepingu alla osaks ja see on tohutu probleem ja sellega tuleb tegeleda me, meil ei ole praegu õiguslikku alust selleks, aga meil on vaja head tahet selleks. ja see on üks teema, mis on ülioluline ja me oleme viimastel aastatel, liikmesriigid ise on muutnud oma suhtumist, nemad on äh, massiivsete andmehulkade kasutajaks muutnud ja Nad ei näe andmeid enam halduskoormusena ja komisjonile esitamiseks, vaid nüüd nad tõesti tunnetavad, kuivõrd olulised andmed on ja võib-olla tahetakse isegi kaugemale minna nüüd sellest, mida direktiiv ütleb näiteks raamlepingute kohta. ja väga oluline on ka öö, see mõiste alla künnise ma tahtnuks, et aruanne sellest räägiks isegi põhjalikumalt, sest tegemist on tõesti valdkonnaga, kus poliitilist tahet on väga vaja. alla künnise täna jäävad öö, riigihanked, moodustavad suure enamuse, tohutu enamuse riigihangetest, aga meil on andmebaas nüüd, mis on nagu üle merepinna, samas kõik need öö, hanked, mis jäävad alla künnise, näiteks Regionaalarengu Fondi kaudu tehtavad hanked, kõik jäävad alla selle künnise. igatahes tähtis on luua läbipaistvus ka alla künnise jäävate riigihangete jaoks ja selleks on meil vaja poliitilist toetust. koos kolleegidega me oleme lisanud terve rea sätteid, kus me nõuame suuremat läbipaistvust ka alla künnise ja uued vormidki on välja töötatud sellisena, et saab kasutada neid nii alla kui üle künnise jäävate riigihangete puhul. aga kui ei taheta poliitikute hulgas suuremat läbipaistvust, siis meil muidugi midagi saavutada ei õnnestu siin ma rääkisin sellest positiivsetest arengutest, mis on toimunud liikmesriikides, andmeid kasutavad liikmesriigid üha rohkem ja rohkem ja teine digiteerimine. pärast aastat kaks tuhat kaheksateist on lausa kohustus, et iga riigihange, mis jääb üle künnise, oleks digitaliseeritud, aga tähtis on, et see ka puudutaks alla künnise jäävaid riigihankeid, sest halduskoormus tohutult väheneb selliste andmete tootmisel ja ma usun, et need kaks argumenti koos parandavad kogu olukorda. nii palju siis sellest ühest rattast, mis on juriidiline, teine aspekt on tehniline. Te täiesti õigesti rääkisime, et platvorme on niivõrd palju ja see tekitab aruandluses probleeme või vähemasti sellise ühtse aruandluse muudab keeruliseks. jah, meil ei ole mandaati äh, teha ettekirjutusi, kuidas seda liikmesriikide siseselt korraldada või ühtseks muuta, aga on vajadus luua standardid ja koostalitusvõime süsteemide vahel ja siin e-vormid aitavad meid. nii et äh, ühenduse loomine e-hangete süsteemide vahel liikmesriikides ja teed andmebaasi vahel on suur samm edasi ja kulud on se sellel väikesed. halduskoormus on väike. nii et suur töö on luua see koostalitusvõime. esimene samm on e-vormi loomine, aga riigihangete eksportrühma kaudu me oleme liikmesriikide eksperdid kaasanud ja mõtleme selle peale, kuidas seda nüüd praktiliselt teha ja kas on vaja edasi standardimist, see on veel küsimärgiga. kolmas on öö, suutlikkus ja professionalism. see seondub ka otseselt selle ühe pakkumisega, lepingute teemaga jah, tegemist on keerulise nähtusega, me üritame asja lihtsamaks muuta, te ütlesite, kui keeruline on konsulteerida. meil on kaks konsultatsiooni olnud, esimene oli mõnede arvates liiga keeruline, siis me lihtsustasime eh, seda konsultatsiooni ja ma arvan, et meil suuresti õnnestus aga samas jah, eh, temaatika on keeruline ja see tähendab seda, et on vaja oskusi tõsta inimestel, kes nende asjadega tegelevad ja paljud liikmesriigid kogevad, et riigihangete puhul jääb just oskustest vajaka. ja neljas asi on poliitiline tahe. kõigepealt rakendusakt on vaja heaks kiita e. E-vormide rakendusakt tuleb heaks kiita, selleks on vaja poliitilist tahet ja ma olen meeldivalt üllatunud, et terve rida liikmesriike, kes varem on olnud üsna tõrksad toetamaks meid, on nüüd muutnud oma meelt. ja me liigume eh, tubli enamuse suunas. Eh, on veel mõned liikmesriigid, kes tõstatavad pigem juriidilisi argumente kui poliitilisi eh, argumente. jah, et õiguslik alus ei olla nii tugev, kui ta pida-, peaks olema ja me arvame, et siin tuleb tublisti edasi liikuda ja poliitilist tahet tõsta. ja veel üks aspekt raportis pidanuks võib-olla rohkem tähelepanu pöörama veel kahele puudusele äh, andmebaasis täna. üks on see, et tuleb identifitseerida, kes on ostja, kes on müüja. täna tuleb see muidugi kirja panna, aga tehnilistel põhjustel on ikkagi öö, äh, seda teha usaldusväärselt, kui meil ei ole ainuomast identifikaatorit, ühelt poolt siis pakkuja jaoks ja teiselt poolt lepinguosalise jaoks. tähtis on mõista, kes kellelt ostab ja vaadata, kas seal on mingid mallid, et äh, näiteks äh, lepinguid sõlmiv asutus alati ostab ühelt ja samalt firmalt näiteks. Äh, see on üks valdkond Äh, kus mõned liikmesriigid leiavad, et me läheme liiga kaugele oma andmebaasiga, aga samas on see ülioluline, et edu saavutada. ma ei käsitlenud kõiki punkte, ma ei tea, kas te tahate nüüd kõike seda veel ükshaaval vaagida, aga ma lihtsalt üldjoontes vastasin teile. see oligi minu esimene küsimus kui te räägite aruandest, kas te siis peate silmas seda teabedokumenti või mida täpselt? jah, ma kasutasin sõna aruanne, aga tegelikult jah, ma mõtlesin teabedokumenti. jah, ma oleks peaaegu ostnud selle kõik, mis te siin välja pakkusite. aga tegelikult mul ei ole üldse head tunnet, me oleme jah, nendele andmetele tuginenud, me tõesti oleme arvanud, et andmed on õiged, aga siis öö, tümitati siin Ungarit et, et kolmkümmend kuus protsenti neil on ühe pakkumisega sõlmitud lepingut ja siis eh, tümitati teisi Ungarit ja Poolat nende arvude põhjal, aga siis tekib küsimus, et kuidas koostate sellist statistikat ja esitate selle minule ja minu kolleegidele ja siis meie teeme sellest kohutava skandaali ja tegelikult blameerime ennast. mina tunnen ennast tõesti blameerituna. see oli esimene küsimus ja teiseks küsimus Grow peadirektoraadi esindajale, miks on probleemid õigusliku alusega? jah, sest me peame ju kaitsma Euroopa Liidu finantshuvisid, kas tegemist on ühe pakkujaga või, või mingite petturitega see on ju kõik Euroopa Liidu finantshuvid, mis siin mängus on, mida me peame kaitsma. ja ma pean ütlema, et see on päris huvitav, kaks tuhat üheksa äh, nelikümmend kuus protsenti oli andmeid puudu ja nüüd on kolmandikul andmed puudu, aga kui andmeid pole, siis ei saa ju mingisuguseid järeldusi teha, selgitage seda mulle, palun täpsemalt. jah, kuidas üldse saab jääda mulje puuduvate andmete põhjul, et me midagi teame? ja ma arvan, see on väga-väga oluline, mida te teete, tähtis on, et me saaks rohkem teada ja paremaid andmeid. et me oma siseturuga saaksime edasi liikuda, sest see on tegelikult kõik ju siin savijalgadel, kui me jah, tahame, et meil oleks konkurents ja aga see peab ka ju, see meie veendumus, et meil on konkurents, tuginema kuidagi andmetele, mida me saame. oleks kena, kui keegi teist nüüd vastaks, palun. Yes, I'd, I'd like to uh.... jah. tahaksin uh, natukene nüansirikkamat lähenemist, kui et mitte miski pole tõsi. me ei ähm, nende probleemide tõttu ei saa öelda, et äh, probleem seisneb selles, me teeme liikmesriike, riikidega tihedat äh, koostööd. Äh, peadirektoraat Grow esindajad käisid ka Slovakkias ja inimesed ja ähm, inimesed loomulikult ütlevad, et äh, ühe pakkumise põhjal tehtavad lepingud on problemaatilised, aga, aga see ei ole nii, et, äh, et nad ei anna üldse mingisugust informatsiooni meile. niisiis, need ühe pakkumise põhjal tehtavate lepingute küsimus on äh, suur poliitiline küsimus ja oma tulemustabelis me võtame seda arvesse igal aastal, metoodika juba tõstatasime ja ja see teema on täiesti päevakorras. ja mingid piirangud meil on selles andmebaasis. aga informatsiooni poliitilisest seisukohast äh, me tegelikult saame kätte küll poliitilisest seisukohast kasulikku informatsiooni. aga õigusliku aluse probleem. õigusliku alus on probleem kahe tuhande neljateistkümnendal aastal õigusloojad, kõik meie olime, elasime teises ajas, lähtusime kahe tuhande neljateistkümnenda aasta arvudest ja digitaliseerimine ei olnud kõigil mõttes. ja kui inimesed ütlesid, et et vältige neid raamkontrakte, raamlepinguid, siis kõik mõtlesid äh, hästi. kõigil olid head kavatsused ja taheti kulusid kokku hoida, aga täna digitaalsete võimalustega äh, raamkontrakt, raamlepingu raames äh, lepingute avaldamine ei too kaasa mitte mingisuguseid täiendavaid kulusid ja nii edasi ja nii edasi, juhtisite tähelepanu aeglusele, protsess on aeglane, tõesti, jaa, me kõik teame seda me valmistasime seda ette aastaid, aga kas see tähendab seda, et me peame direktiivi ümber tegema, see ei ole minu otsustada. direktiivi ka algusest peale alustamine on üks variant, aga tõenäoliselt on ka palju muid võimalusi, nagu näiteks liikmesriikidega koostöö tegemine ning teiste alternatiivide kaudu selle probleemiga tegeleda see on minu isiklik arvamus, aga, aga loomulikult minu pädevusse ei kuulu ega minu töötajate pädevusse ei kuulu mitte mingil juhul see, kas peaks direktiivi küsimust taasalustama või mitte. aitäh, proua esimees. poliitilisest seisukohast meie jaoks on olulised nelikümmend kaheksa protsenti vahenditest käivad läbi avaliku hanke menetluse. ning äh, seetõttu need menetlused peavad käima nagu kord ja kohus. andmebaas on selline, nagu see on, me saame meil aimu selle põhjal teatavaid äh, suunanäitajaid. Äh, kolleeg juba ütles, et meil ei ole öö, äh, häid andmeid selle lävendi alusel olukorra kohta ja see on probleem. meil oleks vaja üksikasjalikumat pilti, see aitaks meil äh, saavutada paremaid edusamme. aga ma ei tea täpselt, mida teie tegite ja kus te meie andmeid kasutasite, aga ma väidaksin, et kui äh, arv on üks protsendipunkt suurem või väiksem, siis pilt tegelikult äh, väga palju ei muutu ning äh, näitajad, mis on meie kättesaada, meile kättesaadavad, ei näita kogu pilti alati, potentsiaalsete probleemide kogupilti. arve võib sisestada ka nii, et, äh, et probleemid üldse ei tule päevavalgele. ma arvan, et meie oleme mõningate riikide puhul püüdnud ähm, täiendavat infot küsida, lähtuvalt nendest arvudest, mis meil olid. mitte keegi ei ole teadlikult tahtnud teid kuidagi petta ma arvan, et me kõik liigume ühes suunas ning me peame kõik avaldama survet selleks, et andmebaas oleks parem ning aitaks meil saada parema ülevaate, järjepideva ülevaate nii äh, ühe riigi põhiselt kui ka riikide üleselt äh, olukorrast. lähipäevadel te saate selle raporti ja siis näete, et need me rääkisime kümnest liikmesriigist, analüüsisime kümnest liikmesriigi, riiki, kus on ühi, ühe pakkumise põhjal sõlmitavad lepingud kõige levinumad ja siis ähm, ainult neli nendest said põhjaliku analüüsi osaliseks. suur tänu, pean ütlema, et see oli tõesti päris huvitav. suur tänu jah, ma arvan, et me peaksime midagi tegema teie aruandega täiskogu. jah. kõik. jah, ma tahtsin öelda seda, et tegelikult äh, paistab nagu oleks hoopis teine maailm siin, siis kui me räägime nendest lävendi alustest, äh, süsteemidest äh, kus puuduvad kohustused. ja me oleme siin nii kaua juba olnud, et võib-olla jääb meile mulje, et asjad on halvasti kuidagi kokku pandud, me keskendume kõige suuremale probleemile, see on ühe pakkumise põhjal sõlmitavad lepingud, kõige ilmsem probleem, aga me teame, et puudujääke on ka teisi igasuguseid puudujääke. võib-olla mõned inimesed ei tea, kuidas need asjad käivad. ja tulemus on ikkagi sama. Äh, et lõppkokkuvõttes ühine, seesama üks pakkumine jääb jõusse. ja võib, siin on väga palju erinevaid teemasid, millega tuleks tegeleda võib-olla järgmise ametiaja puhul või ajal võiks seda teha, aga kui me saaksime kuidagi aidata neid inimesi, kes tahavad süsteeme parandada, siis äh, me võiksime neid kuidagi aidata ja seda toetan mina. peame siis vaatama omalt poolt, äh, kuidas paremini määratleda võimalikke probleemvaldkondi, töötame selle kallal juba praegu ning ma äh, olen veendunud, et järgmine parlament, parlamendi koosseis peab selle teemaga põhjalikumalt tegelema. meie oleme probleemile tähelepanu juhtinud, aga kui me vaatame seda teemat äh, süviti, siis äh, üllatusi tuleb siin teisigi. see ei tähenda seda, et teie olete oma tööd halvasti teinud, ei. lihtsalt hangete puhul on niiviisi, me teame, et on olemas Euroopa tasandi hanked, on liikmesriikide tasandi hanked ja kui me hakkame siin võrdlema, siis äh, võib nii mõndagi üllatavat päevavalgele tulla avalike hangete sektor Euroopas praegustes tingimustes on äärmiselt keeruline süsteem ning ähm, tööd on siin meil palju. ja me peame vaatama, et kõik oleks äh, tehtud nagu kord ja kohus ning äh, lihtsustamine on ähm, on ka üks teema, millega tuleb tegeleda, lepingud on lepingud ja, ja lepinguid ei saa üle lihtsustada, sellepärast et mõningad äh, teemad on lihtsalt nii keerulised ja seetõttu on, on, on ka need lepingud nii keerulised ja seda üle lihtsustada ei saa uh,. Well, uh, thank you, madam chair. suur tänu, härra proua esimees mul ei ole midagi muud siin lisada kui seda, et äh, poliitilise tahte olemasolu on siin üks kõige olulisemaid teemasid. see, kuidas TEDis äh, hankeid avaldatakse, see aga on ilma selle teemaga tuleb tegeleda ning äh, teedi kasutamise problemaatika, et inimesed, kes ähm, kasutavad teedi, teeksid seda nagu kord ja kohus, nii nagu peab, äh, neil on oma, et neid koolitatakse. ja et suunistest kinni peetaks, liikmesriigid peaksid seda ka tegema, see ongi minu poolt praegu kõik, aitäh! suur tänu nende, äh, selle info eest äh, tänan, et siia tulid, äh, et selle päevakorrapunkti teemal rääkida. nüüd kuuenda päevakorrapunkti all midagi öelda ei ole, meie järgmine koosolek toimub kahekümnes märtsil kell üheksa, suur tänu kõigile ja sellega on meie koosolek lõppenud